enne, kui me päevakorra juurde asume, peame vastu võtma protokolli ning need tekstid, mis eilsel istungil vastu võeti. tekstid on teile välja jagatud, kas kellelgi on mingeid märkusi? kui ei ole, siis oleme protokolli heaks kiitnud. ja nüüd saame